enne kui me asume hääletuse juurde, on palunud härra Pitella sõna selleks, et esitada kodukorda puudutav märkus. härra president, lugupeetud kolleegid, pool minutit andke mulle palun sõna aega. ma tahtsin teid paluda ja ka president Tajanit paluda, et isiklikult, avalikult ja institutsiooni poolt ta rahvasaadik Korvin Mikke avaldused hukka mõistaks. me ei tohi lubada, et selliseid häbiväärseid avaldusi tehakse selliste põhimõtete vastu nagu sooline võrdõigus, sellepärast et need on Euroopa Liidu aluseks. me ei saa millegi sellega siin saalis leppida. on teatud avaldusi, mis ei tohi jääda karistuseta ja sellepärast me palume, et president Tajani midagi ette võtaks ja seda Euroopa sotsiaaldemokraatide nimel siis palun seda ja tahan veel kord öelda, et me mõistame sellised avaldused hukka ning ma tahan veel kord selgeks teha, et meeste ja naiste naiste võrdõiguslikkust meie toetame, ei tohi olla meil mitte mingit soolist diskrimineerimist Euroopa Liidus. meil peab olema täiesti selge see, et me ei tee mitte kunagi samme tagasi õiguste tagamisel ja soolise võrdõiguslikkuse tagamisel. aitäh, härra Pitella, teie märkuste eest ja muidugi mina juhatan täna täiskogu ja saadan selle märkuse edasi president Tajanile. härra Korvin Mikke on samamoodi soovinud sõna, et teha kodukorda puudutav märkus. suur tänu. mina palun, et proua Marine Le Peni küsimus lükatakse edasi, sest ähm, kui me seda praegu hääletame, siis ta saab Prantsusmaal rohkem hääli. ta saab lisaks öelda, et Euroopa Liit kiusab teda taga ja ta võidab selle tagajärjel ka valimised. kui me paneme ta vangi, siis ta võidab päris kindlasti presidendivalimised. ja sellega me sekkume Prantsuse valimisprotsessi, aitäh! härra Korvin Mikke, ma eeldasin, et te tahate kommenteerida seda, mida ütles härra Pitella, aga te olite tõesti siin väga originaalne oma avalduses ja tõesti, te tõstatasite kodukorda puudutava küsimuse seda vastavalt siis kodukorra artiklile sada kaheksakümmend lõige üks, mis puudutab ükskõik millise Euroopa Parlamendi saadiku äh, puutumuse äravõtmist. meil ei ole nimelist hääletust, me hääletame andes käegamärku, aga härra Wulf soovib ka veel enne kodukorda puudutava märkuse teha. suur tänu. soovin tõstatada väga kiireloomulise küsimuse Aleks Adamescu kohta, kes on Saksa kodanik, kes elab Londonis, kelle kohta on Rumeenia valitsus välja andnud Euroopa pahistamismääruse. härra Adamescu isa on juba arreteeritud samade süüdistuste alusel, ta suri vanglas, tema naine proovis teda ebaseaduslikult äh, Ühendkuningriigist ära tuua kurjategijate abil ja nüüd me seisame silmitsi sellega, et üks Euroopa Liidu liikmesriik kasutab Euroopa vahistamismäärsust poliitilistel eesmärkidel. ja mina kutsun teid üles, et te tõstataksite selle küsimuse kõige kõrgemal tasemel päevakorra järgi. ja enne kui me läheme edasi hääletamisega tahaksin tervitada härra Habib Al-Malkit, kes on Maroko kuningriigi esindajate koja president ning tema delegatsioon on ka meie külaliste tribüünil, tervitame teda ja kogu tema delegatsiooni. Nad on siia tulnud Euroopa Parlamenti töökülastusele, nad on olnud meil külas juba eilsest alates ning meil on suur au, äh, et nad soovisid viibida meiega tänase hääletuse ajal kohal. esimene raport, mida me asume hääletama, puudutab proua Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlust ja härra Kobin Mikke tegi ettepaneku see hääletus edasi lükata